Äh, rakendada härra ähm, Wolti suhtes sanktsiooni. veel üks teadaanne, president on saanud taotlused sotsiaaldemokraatide ning Euroopa konservatiivide ja reformistide fraktsioonidelt, et ja need puudutavad ametisse nimetamisi komisjonides ning ühes delegatsioonis ning need ametisse nimetamised lisatakse meie istungi protokolli. kui kellelgi ei ole kommentaare, selleks ajaks, kui äh, protokoll vastu võetakse, siis äh, loetakse